head kolleegid, paluksin kõigil asuda oma kohtadele. kas proua Toma võiks ka oma kohale istuda? suur tänu, head kolleegid, palun asuge oma kohtadele. suur tänu. alustame hääletusega, kõigepealt mõned teadaanded. president on Rahvapartei ja Sotsiaaldemokraatlikult fraktsioonilt ning mitteühinenud liikmetelt eh, et järgmised teated komisjonidesse nimetamiste kohta ma loen teile siis ette. ITRE komisjonis Massimiliano Salini Antonio Tajani asemel. Brasiilia delegatsioon Elisabetta Gardini härra Tajani asemel. Mercosuri delegatsioon härra Salvatore Domenico Poliese härra Tajani asemel. Eurolati delegatsioon härra Salvatore Domenico Poliese härra Antonio Tajani asemel. Suh delegatsioon Magrebiga Ines Ajala Sender proua Helena Valenciano asemel. Kesk-Ameerika delegatsioon Helena Valenciano proua Ines Ajala Senderi asemel Vahemere parlamentaarne, Vahemere Liidu Parlamentaarne Assamblee Ines Ajala-Sender proua Helena Valenciano asemel, Euronesti Parlamentaarse Assamblee delegatsioon Maria Grappini ja petitsioonide komisjon Diane James härra Jean-Marie Le Peni asemel. kas selle kohta on märkusi? märkusi ei ole, seega need komisjonide nimetamised on heaks kiidetud